ebavõrdsust, ebaõiglust ning teenib nende huve, kes soovivad Euroopa Liitu lagunemas näha. ma usun, et enamik inimesi väljaspool seda koda soovivad rohkem ja paremat Euroopat, nii et, et me suudame sammu pidada ka tehnoloogiliste muutustega, et me suudame toime tulla keskkonna väljakutsetega, suudame aidata põllumajandustoetajaid Eh, iseäranis eh, uutest liikmesriikidest, nemad ei soovi eh, kärpeid ja säästumeetmeid, kuulakem seda, mida inimesed väljaspool seda ruumi arvavad. Euroopa Parlament on kaasseadusandja ning kui te ei kuula seda, mida meie ütleme, siis ei saavutata ka kokkulepet, sellepärast et eelarve osas peavad mõlemad seadusandjad olema ühel meelel. ma arvan, et me peame minema kaugemale sellest, mida ütleb komisjon, te peate võtma vastu parlamendi ettepanekud. aitäh ja nüüd saavad sõna siis ülejäänud sõnavõtjad, kõigepealt Robert Lowe. aitäh. see, kes kokku ei hoia, peab kannatama, ütles Konfutsius Äh, olles olnud siin parlamendis üsna lühikest aega, olen ma kogenud midagi uut. ei pea mm, muretsema selle pärast, kui palju midagi maksab. büroo, varustus, äh, avalikud suhted, reisid, äh, kõik kulud on, on kaetud ja aru ei pea andma meil on äh, kolm erinevat hoonete kompleksi, meie süsiniku jalajälg on tohutu, seda saaks vältida, see ei ole arukas. meie viissada miljonit valijat äh, rahastavad seda priiskamist. Äh, kogu selline kergendamine on lubamatu, see toob kaasa negatiivsed intressimäärad ja õõnestab kapitalismi aluseid see loob äh, ka kaasneva riski, sellepärast et äh, pensionäriseid sunnitakse taotlema suuremat sissetulekut need, kes üritavad siit minema äh, pääseda, neid karistatakse katalaane, Ühendkuningriigi Brexiti pooldajaid, tuuakse ohvriks Euroopa Liidu plaanile luua superriik. Konfutsiusel oli õigus, Euroopa kannatab ja Äh, seda oma priiskamise pärast, aitäh. järgmine on kolleeg Olbricht. ja seal ta on. lugupeetud president, volinik, minister, tegemist on selle finantsraamistiku viimase aastaga Euroopa Parlamendi jaoks on see aasta äärmiselt oluline, sellepärast et see näitab, millises suunas peab minema järgmine finantsperspektiiv. see, mille me saavutame aastaks kaks tuhat kakskümmend, mõjutab seda, kuidas me käitume pärast aastat kaks tuhat kakskümmend meil on praegu kolm ettepanekut, üks, mille on teinud komisjon, üks nõukogult ja üks parlamendilt. Need on erinevad aga mitte ainult arvude osas, sellepärast et me ei soovi rääkida üksnes arvudest. me ei soovi rääkida summadest eelarveridadel, me tahame rääkida ka sidu, sisust, millele me tahame oma raha kulutada ja kui palju see maksma läheb sellepärast, et meie ettepanek puudutab konkreetseid meetmeid ja tegevusi, mitte arve ja mulle tundub, et nõukogude poole peal äh, lähenetakse asjale rohkem tehniliselt, äh, raamatupidajalikult. parlament äh, käitub nii, et me vaatame kõigepealt, millele me tahame oma raha kulutada, mida meil on vaja aastal kaheksa tuhat kakskümmend, aga ka järgmisel aastal ja veel edasi ja seetõttu ongi see eelarve meie jaoks väga oluline, sest see ei puuduta mitte üksnes aastat kaks tuhat kakskümmend, vaid ka järgnevaid aastaid. ja seetõttu me peame olema väga järjekindlad, aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Kolmiini. aitäh! kolleegid, volinik üldeelarvel on kaks sammast, töö, majanduskasv, sotsiaalne mõõtme ühelt poolt ja keskkond ning kliimamuutustega võitlemine teiselt poolt. see, mis need kahte peamist eesmärki ühendab, on noorsugu noori, noored inimesed on meil palunud, et me rakendaksime meetmeid kliimamuutuste vastu. noored vajavad meie abi selleks, et pääseda tööturule, et saada koolitust Äh, selleks, et nad saaksid oma potentsiaali kasutada. Äh, sotsiaaldemokraatidena on meil väga hea meel selle üle, et kolmsada kuuskümmend kolm miljonit on eraldatud täiendavalt äh, noorsootagatisele. see oli midagi sellist, mida me nõudsime ja see võimaldab meil saada rohkem inimesi tööle ja kooli Ehm, väga paljud noored on sellega hõlmatud, kolmel ja poolel miljonil ehm, on võimalik oma tulevikku sel moel parandada ja läheme edasi nii selle eelarvega, mis on suunatud just nimelt noorele põlvkonnale, nende pilgud on meie poole suunatud ja nad tahavad käegakatsutavaid tulemusi. aitäh ja Oliver Šeštel on järgmine kõneleja. aitäh, lugupeetud president, kallid kolleegid, kui me tahame ambitsioonikat eelarvet Euroopa Liidu jaoks, peame olema üksmeelsed. meie kahe raportööri eelnõu, äh, avaldan neile tunnustust tehtud töö eest, on väga oluline Euroopa üldeelarve jaoks aastal kaks tuhat kakskümmend. arvestades seda, mis möödunud nädalal juhtus ja neid negatiivseid tagasilööke läbirääkimiste käigus, ei saa välitseda ka äh, esialgsete kaheteistkümnendike äh, süsteemi äh, ja Äh, seda senikaua, kuni ei ole konkretiseeritud meie prioriteete kliima vallas, sotsiaalsfääris, majanduse vallas. ma mõtlen iseäranis programmile Horisont kaks tuhat kakskümmend, Euroopa ühendamise rahastule, Erasmus plussile, noorte tööhõivele ja iseäranis noorsooalgatusele nõukogul on hetkel tagasi lükanud kõik meie ettepanekud ja näib, et nad ei soovi otsida ambitsioonikat kompromissi. kui me homme hääletame selle eelarve üle, saadame tugeva ja ühtse poliitilise signaali mis võimaldab meil reageerida kiiresti äh, tänase päeva pakilistele probleemidele ja reageerida oma valijate muredele, mis puudutavad kliimat, noorsugu, majandust äh, kaks koma kuus miljardit on käegakatsutav äh, märk selleks, et me tahame uut programmi Euroopa Liidu jaoks ja noorte jaoks. aitäh. järgmisena saab sõna kolleeg Kiese üheks minutiks. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid selle eelarve ettepanekuga aastaks kaks tuhat kakskümmend hakkame me oma mandrit tuleviku jaoks varustama. meil on vaja rohkem vahendeid kliimakaitseks, noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks, teadus- ja arengutööks ja rohkem ka Euroopa väärtuste kaitsmiseks. see tähendab ka seda, et meil tuleb päästa ja aidata inimesi, kes üle Vahemere põgenevad sõja eest, kes tahab Euroop-, maailmas võidelda inimõiguste eest usaldusväärselt, on meil vaja seda merepäästeprogrammi, millega me tegelikult äh, äh paneme paika, millele me panime finantsalused äh, oma ettepanekuga. kristlikud demokraatlikud kristlased ei taha näha eh,, kuidas äh, inimesed surevad merel, nii nagu lapsed paar päeva tagasi eh, äh, Lampeduusa saare lähedal kolleegid, Euroopal on võimalik rohkem ära teha, eh, toetage palun meie merepäästeoperatsiooni ettepanekut, mida on kaks korda toetatud ka eelarvekomisjonis. aitäh, kolleeg David, palun järgmisena üks minut. lugupeetud eh, president, mina tahaksin väljendada sügavat rahulolematust äh, selle üle, et on kärbitud eraldisi põllumajandusele. me ei äh, kõrvalda erinevusi põllumeeste toetustes erinevates riikides. pigem me suurendame erinevusi nende vahel. kui me vähendame summasid, mis on mõeldud põllumajandusele ja maaelule, siis me räägime millestki, millele põllumajanduskomisjon oli väga kindlalt vastu me toetame põllumajandustoetajaid vähem, me toetame selle asemel hoopis rännet, tahame toetada toetusi, suurendada toetusi Sürgile, et äh, seal äh, sisserändajaid toetada ja seda ajal meil Süüria, Türgi viib läbi ebaseaduslikke sõjalisi operatsioone Põhja-Süürias, väites, et äh, tahab sisserändajad sinna paigutada, kuigi selles piirkonnas pole mitte mingisugust infrastruktuuri see on üks põhjustest, miks meie ei saa toetada eelarve eelnõud aastaks kaks tuhat kakskümmend, aitäh. ja järgmisena saab sõna härra Van Overfeld. aitäh, president, volinik, kallid kolleegid kaks tuhat kakskümmend aasta on praeguse mitmeaastase finantsraamistiku viimane aasta, mis kiideti heaks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal läbirääkimised uue mitmeaastase finantsraamistiku üle käivad ja just sellepärast äh, parlament vaatabki kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarvet kui silda järgmisse programmiperioodi. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve osas äh, tehtud kokkulepe eelarvekomisjonis vaatab tulevikku. aitäh raportööridele, proua Holmairile, Kardia Sabalile suurepärase töötud töö eest. eelarvekomisjonis kiideti see raport heaks, sest see tegeleb paljude tulevikuprobleemidega. Öeldakse, et rohkem tuleb ära teha kliimakaitseks Euroopa Liit peab rohkem eelarvevahendeid äh, kasutama ka jätkusuutliku tehnoloogia väljatöötamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks. rohkem tuleb ka pöörata tähelepanu digitaliseerimisele ja noortele, samamoodi ka turvalisus, julgeolek ja migratsioon on leidnud korralikku kajastamist. ma eeldan, et koda kiidab suure häälteenamusega selle eelarve ettepaneku heaks. osalesin läbirääkimistel, olin osa läbirääkimiste meeskonnast ja sellepärast äh, kavatsen ka lõpuni kaitsta kõiki neid punkte, mis on siin eelarveraportis kirjas ja me peame toonitama, et selle eelarvega toetatakse just Euroopa Liidu kodanike huve. aitäh, järgmisena kolleeg Ferreira, palun üks minut. aitäh, lugupeetud volinik. see resolutsioon, mille üle me homme hääletame, ütleb, et tegemist on lähtepunktiga uueks mitmeaastaseks finantsraamistikuks kui see on nii, siis me võime öelda, et alustame halvasti. praegune mitmeaastane finantsraamistik on ebapiisav, kõige väiksem, mis kunagi on olnud, selles on põhimõttelised vead prioriteetide osas ja näib, et alates kahe tuhande kahekümnendast aastast läheb asi veel hullemaks ainult üks protsent SKT-st, kõigi liikmesriikide SKT-st ja ainult üks kolmandik sellest läheb majanduslikule, sotsiaalsele, territoriaalsele ühtekuuluvusele. sõjalised eh, sekkumised välisriikides on jällegi üks valdkond, kuhu raha juurde läheb meie suhtume sellesse kõike negatiivselt, aga me teeme ka omapoolseid ettepanekuid ja kui need ettepanekud, need läbi lähevad, siis me saame jupp-jupi haaval asju paremaks teha, aga me saame paremaks muuta olukorda noortele, VKE-dele, pilootprojektidele, mis puudutavad kliimamuutusi, samuti vastsündinute ja emade tervise osas. aitäh! ja järgmisena saab sõna kolleeg Uurik üheks minutiks. lugupeetud äh, president, äh, mina olen eelarve eelnõu väga põhjalikult uurinud ning mis mulle silma jäi, oli see, et kümme miljardit eurot eraldatakse jälle äh, bürokraatia jaoks on väga äh, naeruväärne, et äh, väikestest riikidest inimesed peavad äh, aastaid töötama sellest, et saada sama palju raha, kui bürokraadid teenivad ühe aastaga. ma ei saa aru, miks nii palju raha on eraldatud rändefondile ja Frontexile ja kolmsada miljonit Türgile. näib, et Euroopa Liit ei tahagi rändekriisiga toime tulla, vaid pigem tahab seda toita ja tõenäoliselt eh, te tahate süvendada individuaalseid erinevusi, sellepärast et eh, toetused põllumajandusele lähevad eh, suurtele riikidele väikepõllumajandustootjad nagu Ida-Euroopa riikide tootjad ei suuda sellistes oludes lääne tootjatega konkureerida, nad lähevad pankrotti ning meie peame hakkama välismaalt toitu sisse tooma ja siis ei maksa teil olla ka üllatunud, et inimesed on Euroopa vastu. järgmisena härra Levandovski. jah, see eelarve äh, tekitab meis déjà vu tunde, sellepärast et see iga-aastane menetlus näeb välja äh, nagu mingi viga jalgpallimängus. Äh, asi äh, on äh, ju vigade või vajaduste kindlaks tegemises ning nõukogu seejärel automaatselt ei käitu oma soovitustega kooskõlas. parlament saab eelarve eelnõu ja hakkab sellega tegelema. sel aastal meil on seitse koma kaks miljardit eurot ette nähtud kliimaga seonduvateks küsimusteks ja menetlus saab olema väga huvitav. ma olen selles menetluses niivõrd palju kordi osalenud ähm, ja kui lepitusmenetlus jääb veli, venima, äh, siis äh, see ei aita kaasa Euroopa Liidu usaldusväärsusele ja äh, institutsioonidele, sellepärast et toetuste saajad sooviksid suuremat kindlust, tegemist on selle finantsperspektiivi viimase eelarvega ja mul oli väga hea meel, et mul õnnestus äh, selline finantsperspektiiv välja töötada ja igaüks ähm, jälgib äh, kogu eelarve ümber käivat mängu, kaaludes seejuures äh, olulisemaid tulevasi lahinguid mitmeaastase finantsraamistiku üle, nii et, et me peaksime kasutama artiklit viisteist lõige kolm Eh, selleks, et me saaksime väga palju paindlikkust selle suure eelarvelahenduse jaoks. aitäh ja nüüd eh, kolleeg Markes, palun üks minut. Eh, president, kolleegid, volinik Oettinger, ministrid eelarve ettepanek, mida me siin täna arutame, on palju väiksem kui see, mida meil vaja oleks, seda tuleb muuta järgmise saja päeva jooksul eh, esitab komisjon oma kliimaeelnõu. see on äärmiselt oluline selleks, et saavutada õiglast üleminekut CO2 neutraalsele majandusele. me peame tuginema ka sotsiaalse õigluse võimalike kõrgetele kriteeriumitele ma tahaksin teha ühe väga lihtsa märkuse, ma arvan, et me võime alati õppida järgmises mitmeaastases finantsraamistikus arvestades seda, mida komisjon on öelnud, mida nõukogu on meile välja pakkunud, eh, meil on nüüd uus eelarve, mis on veelgi hullem kui see, mis oli aastaks kaks tuhat kakskümmend ning eh, tulemuseks on see, et me ei saa tõesti väita, et me suudame täita need ootused, mida meiega seostatakse, et me suudame oma lubadused täita. nõukogul ja komisjonil on poliitilised kohustused, mis nad on endale võtnud, nii et, et me peame hoolitsema selle eest, et see eelarve, mis aastast kaks tuhat kakskümmend on välja pakutud, Äh, et seda muudetakse parlamendi poolt. meil on vaja, et komisjon ja nõukogu muudaksid ka oma suhtumist järgmisse äh, mitmeaastasesse finantsraamistikku ning arvestaksid tõeliste vajadustega ja parlamendi seisukohtadega. ja järgmine kõneleja, proua Heier. lugupeetud president, aitäh, lugupeetud minister, volinik, kallid kolleegid parga, parlament nõuab, et meie lubadusi austatakse. Euroopa Liit äh, tahab äh, eraldada vahendeid kliimakaitsele. Äh, nõukogu on aga viimastel aastatel kogu aeg kärpinud vahendeid selleks eesmärgiks ja tahaksin juhtida tähelepanu ühele vastuolule, mis on väga sagele Äh, igal aastal annavad riigid Euroopale suuri ülesandeid, kliimamuutuste vastu võidlemine, teadmistepõhise majanduse arendamine, ettevõtete konkurentsivõime suurendamine, aga igal aastal sama äh, asi, sama, samad mängud Äh, äh, komisjon, äh, nõukogu vähendab kulutusi, mida tehakse teadus- ja arendustegevusele, noortele. lugupeetud minister, lugupeetud kolleegid, selline asi ei saa edasi kesta. me peame sellistele asjadele lõpu tegema. lõpetuseks, meil on vaja oma uu-, uusi omavahendeid, aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Vana üheks minutiks. suur tänu, president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid meil on vaja tugevat Euroopa Liidu eelarvet äh, tulevaste probleemide lahendamiseks, Pariisi kliimakokkuleppe rakendamiseks, Euroopa Sotsiaalliidu ülesehitamiseks ja noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks. me ei saa üleilmseid probleeme enam riiklikul tasandil lahendada ja rohkem Euroopat ei ole võimalik äh, luua vähema rahaga, just sellepärast äh, tuleb siin oma vahendite süsteemi välja arendada ja mitte jääda ainult äh, lootma liikmesriikide läbirääkimistele. kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarves on juba parandusi kaks miljardit rohkem kliimakaitseks, viis miljonit rohkem noorte tööpuudusele ja ka fond merepääste jaoks, kuid sellegipoolest on ka väga palju möödalaskmisi näiteks on puudu siin soolise eelarvestamise, soolisest eelarvestamisest ja soolise võrdõiguslikkuse tagamisest. meil on siin vaja rohkem tegusid ja vähem sõnu sõjaliselt neutraalse riigi saadikuna on mul väga kahju, et aegadel meil sotsiaalpoliitilisi prioriteete kärbitakse, samal ajal aga antakse suuri investeeringuid äh, kaitsesektorile, meil on vaja rohkem kliimamiljardeid ja vähem äh, relvamiljardeid. aitäh! me jätkame täiskoguga, mida jälgivad ka viissada miljonit Euroopa kodanikku ja sõna saab härra Kuus, palun, ID fraktsioonist. president, daamid ja härrad, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve puhul on meil siin tegemist saja seitsmekümne miljardi euroga, tegemist on maksumaksjate rahaga ja selle rahaga peame me äh, ümber käima äh, võimalikult säästlikult ja muidugi on mõistlik, et me kulutame vahendeid haridusele, teadustööle ja ka Äh, väärkasutuse vastaseks võitluseks, aga nende suurte eelarveridade puhul, kui me seal ei hoia kokku, ei kärbi, siis meil ei ole mitte mingit mänguruumi selleks, et leida vahendid mõistlike programmide jaoks. just sellepärast tahaksin teile meenutada ja teid ka üles kutsuda, mõelge oma vastutuse peale, vastutuse peale, mis teil on äh, valitud saadikutena, kes kulutavad maksumaksjate raha maksumaksjate nimel, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Kusmiuk, palun, ECR fraktsioonist. president, volinik hääletus eelarvekomisjonis toimus ja seal hääletati ka meie muudatusettepanekuid, mis läksid ka läbi, siin on äh, kaks koma seitse Äh, miljardit juurde nähtud ja kokku siis maksed sada seitsekümmend miljardit. meil on väga hea meel, et vahendeid leidi juurde noorte tööpuuduse vastaseks võitluseks ja Horisont kaks tuhat kakskümmend programmi jaoks. siin on kärbitud äh, tootjaorganisatsioonide vahendeid äh, ja raha on juurde antud Frontexile. ma toonitaksin, et kuigi meil on rohkem äh, makseassigneeringuteks ette nähtud, nimelt viis miljardit eurot, on siiski kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve viimane selle programmi perioodi ajal ning see kõik tähendab, et sellest kõigest ei pruugi piisata, sest äh, üha rohkem programme jõuavad lõpufaasi ja neid tuleb äh, rahastada ehm, programmiperioodi puhul eelarvestati konservatiivselt, mis tähendab seda, et meil võib jällegi tekkida probleeme maksete viivitustega. aitäh! tahaksin teil paluda oma kõneajast kinni pidada härra Potenga. aitäh, Euroopa turg loob ebavõrdsust, me teame seda ja ja kõige selle taga on loomulikult vead majanduses, vead tööstused, erinevused riikide, töötajate, regioonide vahel. viimased aast-, viimastel aastatel on mõned riigid, ma mõtlen Leedu, Läti, Rumeenia on kaotanud ligemale viisteist kuni kakskümmend viis protsenti oma rahvastikust, see on tohutu. me teame näiteks, mis pe-, Belgias juhtus terasetööstusega, ma mõtlen Arcelorille ja teistele Äh, ma arvan, et äh, Euroopa eelarve võiks sellises olukorras natukenegi aidata. me tahame täna suuremat eelarvet. Äh, osa sellest peaks minema sotsiaalsete hädadega tegelemiseks, aga need arvestused ei näita head. me peaksime eraldama rohkem vahendeid, aitäh. megadom a szót Riis Mók képviselőtársunknak a függetlenektől suur tänu, proua Viismok. suur tänu. tuhande kaheksateistkümnendast sajandist saadik on öeldud, et ei peaks olema mingisugust äh, maksustamist ilma esindusõiguseta. ma loodan kogu südamest, et see on minu viimane võimalus siin kojas äh, demokraatliku äh, Potjomkini küla kambris rääkida ma loodan, et seda põhimõtet austatakse. kui Ühendkuningriik lahkub sellest tehnokraatilisest süsteemist lähitulevikus, siis on täiesti ebaõiglane nõuda, et Briti maksumaksjad rahastaksid neid algatusi, mille kohta neil ei ole mitte mingisugust mõjuvõimu. tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal ütles endine äh, Briti peaminister äh, härra Delorile ei, ei, ei. tal oli õigus siis, ta ütles ei täie, enam lõimimise suurendamisele ja mina ütlen sedasama eelarve kohta. rahvusriikide valijaid on üha rohkem ignoreeritud. minu valijad soovisid, et neid austatakse, mina nõuan demokraatia austamist omalt poolt suur tänu! ja paluksin, et te kõik austaksite kõneaega, üks minut on teie kõneaeg. härra Herbst, palun. Äh, daamid ja härrad, minu arvates äh, kui keegi leiab, et äh, parlament leitakse sundpuhkusele, et see on demokraatlik, et siis hakkab siin meile rääkima sellest, et me ei ole demokraatlikud. me ei räägi siin mitte ainult sellest, et me jagame raha, ei, me räägime Euroopa lisandväärtuse loomisest. seda tuleb liikmesriikidele ka kogu aeg öelda, äh, sest siin on Euroopa ühendamise rahastu Horisont kaks tuhat kakskümmend, kus me ei räägi mitte ainult sellest, äh, kes kulutab, vaid et see on parem, need programmid on paremad, kui me neid ühel, üheskoos läbi viime. näiteks Galileo projekt projekt, ma ei usu, et Soome üksi oleks võimeline sellise satelliitsüsteemi äh, üles ehitama ja me nägime, isegi britid pärast Brexitit soovivad Galileod äh, edasi kasutada sest see on mõistlik, ei ole ju mitte mingit mõtet pärast suuri investeeringuid hakata väikeseid summasid äh, kärpima ja kogu seda lisandväärtust uuesti ära kasutama. tõesti, me peame kõik üheskoos endale teadvustama, mis on lisandväärtus. teine põhimõte, millest meie siin parlamendis peame kinni pidama, me ei tohi esmaspäeval rääkida üht ja teisipäeval teist. näiteks eile räägiti siin väga palju antisemitismist ja on tõesti hea, et Euroopa Liidus hakatakse toetama ka Palestiina kooliõpikute väljaandmist, aga mitte selliseid, kus kutsutakse üles vägivallale. me peame peame siin äh, parandama oma tegevust, me ei tohi üks päev rääkida üht ja teisel päeval teist, muidu tuleb kõigepealt hakata oma koduõue korda seadma. suur tänu. ja härra Piedron järgmisena. miljonid Euroopa kodanikud ootavad jälle uut Euroopa eelarvet. ja taas loodavad nad, et Euroopa väärtused, mida eelkõnelejad mainisid, jääksid ausse ning et peetakse kinni varem otsustatud põhimõtetest eeldatakse, et meie, poliitikud, kes me otsustame Euroopa tuleviku üle, jääme oma põhimõtete juurde kindlaks, aga paraku taas kord peavad need kodanikud pettuma, need prioriteedid, mille oleme valinud, väärtused, mida me peame kaitsma, paraku ei suuda me neid seekord kaitsta ja mul on kahju, et selle eelarve puhul peame jälle kord tõdema, et raha ei piisa selleks, et võidelda kliimakatastroofi vastu Poolas. selle kliimakatastroofi tõttu nelikümmend viis tuhat inimest hukkub. igal aastal kaob Euroopa Liidust põhimõtteliselt üks linn ja selles eelarves ei ole piisavalt raha, et luua võrdseid mängutingimusi kõikidele noortele nelikümmend, viiskümmend protsenti neist ei suuda leida töökohta. eile rääkisime radikaliseerimisest ja radikaliseerimise juured peituvad selles samas kriisis, me peaksime just nimelt eelarve kaudu võrdseid tingimusi toetama. tänu ja kolleeg Torvalds, palun. Äh, first lugupeetud juhataja, kas ma võiksin äh, kõnel-, kommenteerida seda, mida ütles äh, proua Riis Moog? kaheksateistkümnendal sajandil äh, kolooniate inimesed näitasid üles oma vastumeelsust sellepärast, et just nimelt Briti parlamendid nõudsid makse koloon-, kolooniatelt. kontrollige ajalugu ikkagi üle, enne kui hakata siin tsiteerima they have a checkered history that's right. Uh, niisiis aga nüüd tagasi äh, omaenda emakeele juurde. kui ma seitse aastat tagasi Euroopa Parlamenti tulin ja püüdsin aru saada, mida see eelarve hõlmab ja sain aru, et äh, tehakse lubasid, äh, lubatakse ühte ja teist ja siis tekib defitsiit ja selle defitsiidiga, seda defitsiiti üritatakse siis kuidagi kontrolli alla saada. niiviisi käib selle eelarve läbirääkimistega ja äh, ma loodan, et äh, Soome eesistuja äh, mõistab seda samuti ning mõistetakse, et meil on vaja rohkem vahendeid. ma olen veendunud, et härra Tiilikainen saab sellest ka aru. Sorry, would you put on, et kiikkäärt jääs?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 ja kas ma võin juhtida teie tähelepanu sellele, et teil on ainult kolmkümmend sekundit selle küsimuse esitamiseks, palun? suur tänu, et olite valmis küsimusele vastama ning aitäh, et õpetate mulle natukene ajalugu, me tõesti tunneme oma koduriigi ajalugu ja meie mäletame väga hästi, et tuhande seitsmesaja seitsmekümne kuuendal aastal ameeriklased otsustasid, et, et me ei suutnud esindada nende parimaid huvi, huve ja äh, demokraatiat, et äh, tõesti äh, maksustati, maksustamise tõttu otsustasid nemad lahkuda, kas teie võite seada küsimärgi alla selle kontseptsiooni, et pärast seda, kui Ameerika lahkus mittedemokraatlikust liidust, on neil kõik läinud väga hästi? Lately I have been, have the fun ma olen lugenud viimasel ajal härra Trumpi äh, säutse ning pean tõdema, et ega mulle küll ei tundu, et neil nii väga hästi läheb. következő hozzászóló Dare képviselő az identitás és... Suur tänu ja härra Dare. Grazie, president. Nella discuss-... ID fraktsioonist üks minut. lugupeetud juhataja räägime siin eelarvest, Euroopa Liidu tulevikust ja sellest, kuidas Euroopa maksumaksja raha hakatakse kasutama lähiaastatel. komisjon on öelnud, et komisjon tunneb muret puuetega inimeste pärast, noorte pärast, aga kui me vaatame Erasmust ja vaatame erinevaid protsente siin eelarves, siis need protsendid näitavad rohkem kui arvud ise kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande kahekümnenda aastani vaadates Erasmust ja vaatame spordile eraldatud vahendeid, siis näiteks see on üks koma kaheksa protsenti kogu e eelarvest. järgmine mitmeaastane finantsraamistik kahe tuhande kahekümne esimesest aastast kolmkümmend miljardit Erasmusele, viissada viiskümmend miljonit spordile ja äh, sotsiaalne kaasamine läbi spordi puuetega inimestele üks koma kaheksa protsenti kogu eelarvest. nii et äh, Euroopa kodanikud peaksid olema teadlikud sellest, et Euroopa Komisjoni solidaarsus on ainult solidaarsus sõnades, kuid mitte tegudes. ning ähm, tegemist on lihtsalt äh, heategevusega ja almuse andmisega. härra Tošenovski, suur tänu. ITRE komisjonis tegelesin ma kahe Euroopa ametiga. üks nendest ametitest vastutab Galileo satelliitnavigatsiooniprojekti eest ja tegemist on äärmiselt tähtsa projektiga, mille puhul julgeolek on tähtsal kohal. ilma täiendavate inimressurssideta ning finantsressurssideta ei tule amet oma tööga toime. samuti peab see amet toime tulema sellega, et kosmoseprogrammi raames on nende volitused suurenenud. PEREK samuti, PEREK on kannatanud ressursside vähesuse all juba pikka aega telekommunikatsiooni reguleeriv tasand toob kaasa uusi kohustusi, me peame perekid samuti toetama rohkem. lugupeetud volinik Oettinger, tahaksin tänada teid väga pika ning viljaka koostöö eest ning loodan kogu südamest, et nõukogu ning komisjoni läbirääkimiste kaudu õnnestub meil eelarvet nendes küsimustes suurendada. kolleeg Pullak, palun proua juhataja, Euroopa Liidu eelarve järgmiseks aastaks eeldab, et Ühendkuningriik panustab sinna täiel määral umbes kolmteist miljardit naela kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. aga nüüd on juba kolm aastat möödunud sellest ajast, kui Ühendkuningriik otsustas Euroopa Liidust rahvahääletuse tulemusel lahkuda. Boris Johnson on soojendanud üles Theresa May lahkumisleppe ning on valmis maksma täielikult Euroopa Liidu eelarvesse, hoolimata sellest, et meie esindatust ei ole kahe tuhande kahekümnendal aastal. ja äh, samuti meie peame osalema vastutuses Euroopa Investeerimispanga eest, kui see kokku kukub, siis toob see kaasa sadades miljarditest kasu, samuti tollipiir äh, Iiri meres on murettekitav. Ühendkuningriigi valitsuse kohustusi on sellega rikutud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, äh, kui räägiti, et Põhja-Iirimaa ettevõtted saavad piiramatu juurdepääsu meil ei, meil on villand sellest, et me peame Euroopa arveid maksma, me hääletasime, et me tahame välja ja äh, nüüd on aeg lõpuks ometi Brexit täiel määral ellu viia, ainult siis saab äh, seitsmeteistkümne koma nelja miljardi inimese otsus ausse. suur tänu ja härra Ressler Rahvapartei fraktsioonist poolteist minutit proračuni. suur tänu, proua juhataja. eelarve on otsekui mingi imeline olend, mis muudab kõik meie poliitilised avaldused reaalsuseks. ja seetõttu investeeringud Euroopa uuenenud süsteemi ei tohiks jätta kahe silma vahele äh, piirkondlikku arengut viimane mitme järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab vastama meie valijate ootustele, meil on vaja poliitilist tegevust, mis vastaks kliimamuutusega seotud äh, probleemidele ja kodaniku ootustele, meil on vaja äh, rohkem vahendeid Erasmus plussile, meil on vaja täiendavat toetust ettevõtlusele, innovatsioonile ning äh, teadusuuringutele, samuti peame panustama rohkem julgeolekusse ning rände probleema, probleemiga toimetulekusse. selle eelarvega peame ehitama üles tugevama Euroopa, kus on rohkem solidaarsust. Euroopa, kus mõeldakse tulevastele põlvkondadele, kuid kus ei unustata ära mineviku edukat poliitikat. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Howard, sotsiaaldemokraadid, üks minut. proua juhataja ootasin eelarve läbirääkimisi, eeldasin, et komisjon on tõeline vahemees, aus vahemees ning lõpuks on meil dokumenteeritud kokkulepe, mille, millest tuleb selgelt välja, äh, mida, milles me oleme kokku leppinud, sellepärast et väga oluline on, et eelarve pädevad institutsioonid teeksid koostööd. aga rääkigem nüüd asjadest õigete nimedega selle mitmeaastase finantsraamistiku äh, jooksul on kolme koma viie protsendi võrra eelarve vähenenud äh, ja see on äh, üks, peaaegu üks protsent meie rahvamajanduse kogusissetulekust ja kui me võtame Ühendkuningriigi kõrvale, siis see on tegelikult üks neljakümnendik meie äh, Ühendkuningriigi eelarvelistest kuludest, sellepärast et me oleme saavutanud ühiselt märkimisväärselt rohkem, kui me ise oleksime äh, seda saavutanud. me peame investeerima teadusuuringutesse, äh, mis ja uuendustegevusse, mis viivad meid kaasaegse, mis muudavad meid kaasaegses, aegseks majanduseks kümme senti rohkem makse igalt inimeselt, see on ka seda väärt kolleeg Kadainen ja Renew fraktsioon, palun. suur tänu, juhataja. me kõik teame, milline on see eelarve arutelu ja see, olgu siis tegemist järgmise eelarvega või mitmeaastase eelarveraamistikuga. meie kohustuseks aga on kanda hoolt selle eest, et ei Brexit ega muud survetegurid ei ei jääks ainult põllumajanduse ja toidutootmise kanda. me tahame äh, lähedalt toodetud äh, turvalist kvaliteetset toitu ning seetõttu Euroopa põllumeeste um, tingimusi tuleb endiselt äh, toetada ja tagada. Euroopa Parlament ei saa võtta ära vahendeid põllumajanduselt ja ma arvan, et me peame ausalt hindama, kas me võime liikmemakse tõsta äh, üks koma kolm protsenti on võib-olla natukene liig, aga ka liikmete panustamise vä-, panustamisest loobumine äh, on ka liiga vähe. suur tänu ja järgmisena härra Krahv. proua president, daamid ja härrad see, mida me näeme, on see, et Euroopa Liit on äh, jäänud maha teistest arenenud riikidest. jällegi meie eelarves kõige rohkem kulutatakse põllumajandusele ja meie siin parlamendis kakleme selle üle, kas peaksime rohkem kulutama ähm, inimkaubanduse toetamiseks Vahemerel ja kliimameetmetele mille tõhusus on nojah, läbi lillede öeldes kaheldav, tegelikult aga täiesti olematu. küsimus on tegelikult selles, mida me Euroopas inimestele pakume ja tegelikult äh, siin me ei saa rääkida sellest, kuidas jagame raha ideoloogilistele lemmikprojektidele vaid siin on ka põllumajandushüvitised, mis näitavad, et rohkem Euroopat ei too endaga kaasa paremat elu, vaid suurema bürokraatia ja selle, et juhid on oma tarbijatest ja valijatest väga kaugel. on täiesti selge, et nendes institutsioonides läheb midagi ikka väga viltu ja me saame oma legitiimsuse taastada alles siis, kui me oleme valmis hoopis teistmoodi mõtlema et me ei keskenduks mitte ainult oma ideoloogiale, mingile vasakpoolsele jamale, vaid kasutaksime selget talupojamõistust, peaksime kinni suveräänsusest ja äh, annaksime kohalikele omavalitsusele suurema rolli eelarvekomisjon ei ole selleks valmis, mulle tundub, et nõukogu on siin rahvale lähemal kui parlament. vabandust Teile on sinise kaardi küsimus äh, Renew fraktsioonist, kas te olete valmis sellele vastama? Teil on sinise kaardi küsimus, olete valmis vastama? ja palun, Claudia Kamon kas te võiksite natuke konkreetsemaks muutuda, millised meetmed kliimamuutuste vastu teie arvates ei ole tõhusad ja et see teaduslikult tõestatud ja et sellepärast ei peaks nad ka eelarves sees olema? palun pool minutit vastuseks. ja suur tänu kliimamuutuste küsimus on küsimus, millele ei saa Euroopa üksi vastata. kui meie homses kas või eh, mitte ühtegi grammi enam CO kahte ei toodaks, siis eh, te näeksite, et tegelikult inimtekkelistes kliimamuutustes ei muutuks mitte midagi. miks me siis seda teeme? ei ole ju mõtet, sest kui meie teeme, siis samal ajal ülejäänud nagu Hiina, India ja USA ei osale selles projektis tegemist on sümboolse poliitikaga töövõtjate, perekondade äh, arvelt ja meie ei toeta sellist ebaõiglast poliitikat. aitäh ja järgmisena kolleeg Brudzinski, palun, ECR fraktsioonist. suur tänu, juhataja. ministrid, volinik väga paljud eelkõnelejad tsiteerisid siin Konfuut-, äh, erinevaid äh, suurmehi Konfutsiust, äh, Aristotelest, kristluse esiisasid. Ähm, siin mainiti semitismi vastast võitlust ning kliima eest võitlemist, puhta õhu eest võitlemist. kuid peaksime tegelikult hoopis äh, mõtleme sellele, et tegelikult see kõik on üks suur äh, näitemäng. me peaksime selle näitemängu asemel püüdlema kompromissi poole. Euroopa konservatiividest, reformistidest kolleegid mainisid juba ühte olulist asjaolu, et selles, äh, sellel teatrilaval siin ei, me peaksime oma vaatemängu korraldades protsessi pidurdama, millega, sellega kaasneksid tõsised tagajärjed, mida, millest annab tunnistust eelmiste aastate eelarvemenetlus, me peaksime õigeaegselt asjadega ühele poole saama, et Euroopa Liidu kodanikud mõistaksid, et me esindame neid hästi. suur tänu ja härra Furore, palun järgmisena fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete seast. suur tänu juhataja! heitmeid tuleb vähendada, rohkem investeeringuid kodanikele, see peaks olema kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve juhtmõte, ressursse tuleb kasutada tõhusamalt. viie tähe liikumine toetab liikumist ähm, selles suunas, et me rahastaksime põllumehi, VKE-sid äh, ja uuendust, me peaksime äh, suunama oma eelarve tulevikku ning vaatama, millised programmid toimivad ja millised programmid ei toimi äh, ega too kasu kodanikele. kui programmidel on lisandväärtus äh, majanduslikult ja sotsiaalselt, siis peaksid protse-, programmid ka jõus jääma. kust need rahad tulevad? kõigepealt kärpigem halduskulusid ja näiteks meie üürilepingud tuleks uuesti läbi rääkida, parlamendiliikmete, volinike palkasid tuleks kärpida, saatkem ka tugev sõnum Türgile ja äh, seda nende sõjalise rünnaku küsimuses. kodanikud vaatavad, mida me teeme. suur tänu järgmisele Rahvapartei ja härra Kristoforu, palun üks minut. suur tänu, proua juhataja proua juhataja, meie oleme need, kes usuvad Euroopa Liitu. me usume sellesse kogu hingest. me tahame sellist Euroopa Liitu, mis tugineks sotsiaalsetele väärtustele ning majanduskasvu põhimõtetele, arengule selleks, et äh, Euroopa Liit oleks selline, äh, tuleb sellesse investeerida piisavalt palju eelarvest. aga siis, äh, kui me lihtsalt pimesi kärbime erinevaid Euroopa rida, eelarveridasid, siis seda küll ei sünni. tugev Euroopa on Euroopa, mis suudab vastu panna välisrünnakutele ning äh, kui me tahame sellist Euroopat, siis on vaja äh, ka vahendeid, Horisont kahe tuhande kahekümne jaoks, Erasmus plussi jaoks, me peame toetama põllumehi, väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid äh, ja me peame vastama meie tavakodanike ootustele meie suhtes. eelarvevahendeid tuleb eraldada nii väikestele kui suurtele riikidele, väikestele riikidele nagu minu enda koduriik Küpros, me ei peaks lihtsalt äh, ja samas me ei tohiks anda ühtegi kopikat oma eelarvest äh, agressiivsetele riikidele nagu Türgi ja inimõigusi rikkuvatele riikidele. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal peaksime suunama oma pilgud kahe tuhande kahekümnendasse aastasse ja selle eelarvega saatma selge sõnumi, kui keegi ründab ühte või teist liikmesriiki, siis tuleb selle eest maksta kallist hinda. tahaksin tänada ka härra Oettingeri raske töö eest. ta on väga kõvasti vaeva näinud, et eelarve oleks tugev, hoolimata sellest, et nõukogu on sõrgu vastu ajanud. aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Kamon äh, Renewst, palun kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve puhul me räägime väga tähtsatest projektidest Euroopa tuleviku jaoks. järgmine aasta on Euroopa Liidu jaoks otsustav, räägime haridusest, Euroopa koostööst, mida on võimalik saavutada Erasmuse programmi kaudu. iga euro siin on väga hästi investeeritud meie tuleviku nimel, räägime digitaliseerimisest, vähiuuringutest tegemist on küsimused, mis, küsimustega, mis puudutab kõiki eurooplasi iga päev. räägime paremast koostööst julgeoleku ja justiitsküsimustes, räägime kliimamuutuste vastasest võitlusest ja sellest, millised ohud kliimamuutustest tulenevad. ja veel üks tähtis projekt järgmiseks aastaks on nimelt Euroopa Liidu tulevikukonverents igal nädalal tunneme üha rohkem, et Euroopa Liidu institutsioone tuleb reformida. Nad on äh, vananenud, me soovime, et Euroopa äh, oleks kaasaegne ja sellepärast tuleb midagi muuta ning just sellepärast äh, kui nüüd liikmesriigid takistavad investeeringuid, siis see oleks väga halb signaal Euroopale, noortele, meie tuleviku jaoks. Euroopa peab edasi võitlema, selleks on vaja ressursse. aitäh, järgmisena saab sõna ECR fraktsioonist härra Tšernetski, palun. E- suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud minister, kallid kolleegid. Euroopa Parlament Äh, ei ole täiuslik. Euroopa Parlamendil on mitmeid puudusi, aga üks eelis on ka, Euroopa Parlament alati soovib suuremat eelarvet. Äh, nõukogul on väga palju puudusi, väga palju eeliseid, aga ka üks puudus, nõukogu käitub alati nagu äh, ahnepäits, kes tahab igati eelarvesse kärpeid sisse viia kompromisse, kompromissi vaimus Äh, sõlmitakse siis eelarved, aga suured riigid on sageli need, kes eelarve koostamist juhivad äh, ja ei võta arvesse väiksemate struktuuride vajadusi. meie toetame igal juhul kompromissi ja Euroopa konservatiivid ja reformistid arvavad, et äh, kõige olulisemad poliitikud nagu ühtekuuluvuspoliitika ja põllumajanduspoliitika vajavad toetamist, aga me peame mõtlema ka ähm, eelarvest rääkides mitmeaastasele finantsraamistikule juba täna. aitäh. aitäh, sellel kuul toimus meil eelarve kontrolli komisjoni äh, koosolek ja seal saime teada, et Euroopa Liit on äh, valesti kulutanud neli miljonit eurot ja seitsesada miljonit eurot äh, on varasematel aastatel kaduma läinud Euroopa Liidul ei ole mitte mingit äh, viisi äh, öelda, kuhu kaheksakümmend viis miljonit äh, eurot välisabi on läinud ja samuti saime teada, et asutus, mis auditeerib eelarvet, on, koosneb eel-, vanadest parlamendisaadikutest, see on katastroofi retsept ja me näeme, et sõltumata sellele, et meil seisab ees Brexit, äh, tahate te, et meie eraldaksime sada kakskümmend kuus koma neli miljardit eurot kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal äh, ma arvan, et te peaksite äh, üritama kuidagigi rahva usaldust tagasi võitma. Äh, eelarvet peaks auditeeritama väljaspoolt, meil on vaja läbipaistvust äh, me, me ei saa austada Euroopa Liitu, Euroopa Liit puhul ei ole mitte mingisugust garantiid, et me saame oma raha tagasi. palun pange kõrvaklapid pähe palun pöörake tähelepanu, teil on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis äh, vastama härra Tšehhovski sinise kaardi küsimusele? hästi. kas te olete nõus? hästi aitäh, kolleeg, aitäh, et olite nii vapper, et mu küsimuse vastu võtsite. suurepärane kõne, tõepoolest, te inspireerisite mind, aga te teate, teie sõnavõtus on üks viga. Te ei äh, respekteeri fakte. palun rääkige mulle konkreetselt, kust Äh, see kaheksakümmend miljonit tuleb, mis Euroopa Liidus korruptsiooni tõttu kahe, kaduma on läinud. palun näidake mulle täpselt, kust see raha on äh, tulnud, kust see arv on tulnud, sellepärast äh, ma ütleksin, et teie kõne oli lihtsalt valimiste-eelne propaganda. aitäh, teil on nüüd täpselt kolmkümmend sekundit aega vastamiseks see raha oli raamatupidamises arvel, see oli audi-, kontrollikoja raportis, võib-olla me võiksime pärast paaris klaasi taga seda arutada, aitäh. aitäh, järgmisena saab sõna härra Sarvamaa Rahvaparteist. arvoisa puhemies suured kiitokset. suur tänu, juhataja, aitäh raportöör Hallmeierile ning volinik Oettingerile, kes on eelarve kallal tööd teinud Euroopa Liidu eelarve puhul räägitakse, millist lisandväärtust see toob Euroopa Liidu liikmesriikidele ja kodanikele. iga euro, mille me Euroopa Liidu eelarvesse paneme ja Euroopa tasandil ärakasutamine toob mitmekordset kasu meie kodanikele ja see on fakt. mul on väga raske taaskord aru saada sellest, mida arvab nõukogu ning eesistujariik on teinud ettepaneku vähendada pooleteise miljardi euro võrra komisjoni ettepanekut. kõige arusaamatum seejuures on see, et vähendatakse Horisont programmi vahendeid uuringutesse ja uuendustegevusse Äh, suunatud vahendeid neljasaja miljoni euroga ning äh, samuti paindlikkusvõimaluste kasutamata jätmine, see toob kaasa veel praktiliselt kolmsada miljonit täiendavaid kärpe. Need on kärpeid, see, need on vahendid, mida kasutatakse Euroopa tuleviku ülesehitamiseks. pidage meeles ka seda, et äh, eesistujariik sai just täna komisjonilt hoiatuse eelarvega seotud eeskirjade rikkumisega seoses ning äh, populistlikult oleks kergem kärpeid küll toetada, aga ma tahaksin siiski öelda, et vaadake äh, omaenda e-, eelarvet Euroopa Liidus äh, kasutatakse siiski eelarvevahendeid mõistlikult ja küsiksin nõukogult ja eesistujariigilt, miks ometi tahate te tulevikku suunatud vahendeid kärpida? aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Garigano. aitäh. tegemist on eelarvega, mis ei võimalda meil võidelda äh, muutuste eest. Ciudadanoses meie tahame võidelda kliimamuutustega, meie tahame hoolitseda selle eest, et meie kodanikud äh, suudavad toime tulla globaliseerumise ja digitaliseerumisega ning me soovime, et teadus- ja arendustegevus oleks korralikult rahastatud, et meid tulevikuks paremini ette valmistada seetõttu ma tahaksin nõukogu ja komisjoni üles kutsuda, et kui läbirääkimised algavad, peaksid nad oma seisukohti muuta. nõukogu peab aru saama, et meil on vaja rohkem vahendeid Horisont kaks tuhat kahekümnele ja Erasmusele, Horisont kaks tuhat kakskümmend on teadusuuringuteks Euroopa Liidus hädavajalik. meil on vaja palju rohkem, meil on vaja kaks miljardit rohkem kliimamuutusteks ja meil on vaja rohkem Europoli jaoks, sest kodanikud tunnevad muret õiguse pärast. meil on vaja raha selleks, et toime tulla kodanike ootustega ja meie Renew fraktsioonis sooviksime sellist eelarvet. aitäh härra Overgaard saab järgmisena sõna Äh, varsti olen ma loodetavasti endine parlamendisaadik ja seega tahaksin sellele kojale natuke nõu anda. paljud näevad